So the next item on the agenda is question time to the commission um.... nüüd algab meil küsimuste tund komisjonile ja esimene küsimus tuleb proua Blinkevitš-Juutelt. ja härra Ando, palun, teil on sõna vastuseks. Uh, violence against women constitutes a violation of fundamental rights naistevastane vägivald on inimõiguste rikkumine ja Euroopa Komisjon kinnitab, et inimõiguste austamine on meie tegevuse aluseks. naistevastast vägivalda ei saa mingisuguse traditsiooni või religiooniga õigustada. komisjon kinnitab oma pühendumist naistevastase vägivalla vastu võitlemisele. kahe tuhande kümnenda aasta aprillis avaldati ka teatis Stockholmi programmi kohta, kus rõhutatakse ehm, vajadust toetuse, toetada ehm, vägivalla all kannatanud naisi ning ehm, tegevus ning komisjon töötab praegu välja Stockholmi programmi rakendamiskava, kaasa arvatud kava naistevastase vägivalla võitluseks, ennetus ja, ja teadlikustamine on põhiteljed komisjoni strateegias, komisjon eelmisel kuul esitas ka naiste harta, mis on üks dokument, äh, mis saab aluseks naistevastase vägivalla võitluses. hartas tehakse ettepanek äh, koordineeri-, koordineerida naistevastase või vägivalla vastast võitlust, luua vastav raamistik, tugevdada nii äh, õigusmeetmeid kui ka muid meetmeid selleks, et äh, naistevastane vägivald, kaasa arvatud naiste ümberlõikamine, ära kasutada, teha kõik selle, äh, see, ähm, mis Euroopa Liidu pädevusse jääb, et ähm, kaotada ära naistevastane vägivald, muide ka teised volinikud on rõhutanud, kui tähtis naistevastase võit-, vägivalla vastane võitlus on ja meil on vastav pakett, kuhu kuulub ka ohvrikaitse, Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi vastavasisulisi resolutsioone, kaasa arvatud resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta ja resolutsiooni naistevastase vägivalla vastu võitlemise kohta. üks äh, praegus, äh, praegu käivaid uurimusi äh, püüab välja selgitada, kuidas soolis, sool põhinevat vägivalda ja lastevastast vägivalda kaotada need uurimused esitatakse kõrgetasemelisel konverentsil, mis toimuvad ko-, komisjoni juhtimisel koos eesistujamaa Belgiaga kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal novembril kahe tuhande kümnendal aastal, suur tänu! suur tänu ja nüüd kaas-, kaks täiendavat küsimust. kõigepealt proua Blinkevitš-Juultelt. suur tänu! härra volinik, suur tänu põhjalikule vastu, põhjaliku vastuse eest, aga tahaksin siiski rõhutada, et meil ei ole piisavalt äh, võrdlusandmeid ei liikmesriikides ega ka ühenduse tasandil. näiteks me ei tea, kui palju vägivallajuhtumeid mm, on registreeritud seoses naistega, kas komisjon kavatseb ka andmeid koguda, et võrrelda andmeid üle Euroopa Liidu, kui me ei tea, milline tegelik olukord liikmesriikides on, siis ei saa ka midagi muuta. palun järgmine kõneleja. kõnelejal ei ole mikrofoni väga sageli ja äh, ei julge naised vägivallast rääkida, koduvägivallast kõnelda, see on näha iseäranis Amnesty Internationali raportitest. ma tahaksin teada, kas Euroopa Liidu raamistiku saab kuidagi laiendada nii, et arvestataks ka koduvägivalda, koduvägivalda näiteks Türgis suur tänu, volinik. palun, sõna on teil. ma nõustun täiesti kolleegidega, kes räägivad, kui tähtis on andmete kogumine, õigete näitajate väljatoomine. tahaksin kinnitada, et andmete kogumine näi-, vajalike näitajate väljatöötamine on osa sellest strateegiast, millest ma kõnelesin oma sissejuhatavas sõnavõtus. võin ka parlamendiliikmetele kinnitada, et me tõesti pöörame tähelepanu eh, vägivallal nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool Euroopa Liitu, kui eh, on tegemist naistevastase vägivalla vastu võitlemisega. iseäranis eh, pöörame tähelepanu äh, nendele riikidele, kes peavad liitumisläbirääkimisi. Euroopa Komisjonil on piisavalt võimet tõsta jõuliselt selliseid küsimusi. suur tänu, volinik, selle vastuse eest ning number kakskümmend kaks, küsimuse esitaja Marian Harkin. palun, volinik, sõna on teil president uh,, president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma soovin tänada lugupeetud saadikud selle küsimuse eest. nagu te olete teadlikud, struktuurifondid, nii nagu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi vahendid on neid, mida ühiselt hallatakse. korraldusametid, mille määravad kindlaks liikmesriigid, vastutavad äh, rakendusprogrammide läbiviimise eest. korraldusasutuste ülesanne on valida need tegevused, mis laieneb kaasfinantseerimine kooskõlas nende kriteeriumitega, mis on kirjas tegevusprogrammis ja Euroopa Liidu reeglites üldmääruses on kaks viidet eh, tootmise ümberpaigutamisele. Euroopa Regionaalfondi jaoks ja Euroopa Sotsiaalfondi jaoks ja Ühtekuuluvusfondi jaoks. esimene põhjenduspunktis nelikümmend kaks, kus on kirjas, et kui suuremate investeerimisprojektide hindamisel äh, on komisjonil vaja kogu vajalikku infot selleks, et kaaluda ja leida, et äh, fondides eraldatud suured vahendid ei too kaasa töökohtade kaotuse ja koondamise Euroopa Liidul selleks, et ühenduse rahadega ei toetataks tootmise ümberkolimist Euroopa Liidus. teine või viidane artiklis viiskümmend seitse, kus on ette nähtud, et liikmesriikide korraldusasutused peavad tagama selle, et kaasin eh, rahastatud investeeringud säilitavad vähemalt viie aasta jooksul pärast eh, tegevuse lõpetamist kui seda rikutakse, tuleb eh, Euroopa vahendid tagasi maksta ja korraldusasutused peavad oma iga-aastases eh, rakendusaruandes komisjoni teatama nendest ettevõtetest, kes ei ole täitnud selles artiklis ette nähtud tingimusi ja komisjon peab sellest teavitama teisi liikmesriike. komisjon ja liikmesriigid peavad tagama selle, et eh, ettevõtted, kellel on esitatud tagasinõue, ei saa enam makseid teistest fondidest pärast seda, kui nad on oma tootmistegevuse üle viinud äh, teise piirkonda või teise liikmesriigide. komisjon on abistanud Euroopa äh, elu- ja töötingimuste parandamise sihtasutuse äh, ettevõtmisi. mainitud kavade raames on, kehtib ka tingimus, et investeeringud säilitatakse viie aasta jooksul piirkonnas töökohtade tööhõive parandamiseks. komisjon on selleks loonud internetipõhise otsinguvahendi, eh, mis võimaldab informatsiooni eh, nende ettevõtmiste kohta ja grupierandite kohta ja avalikustamise nõudega liikmesriigid, kes ei aktiivselt kasutavad Euroopa Liidu vahendeid, peavad avaldama ka abisaajate nimekirja ja summa suurused infot äh, abisaajate kohta on võimalik leida Sotsiaalfondi äh, koduleheküljelt. tänan. tänan, volinik. proua Haakin, täiendav küsimus. tänan, president, ja tänan, volinik, väga põhjaliku vastuse eest. ma arvan, on oluline äh, et meie tööstuspoliitika oleks sidus, kuid mul on üks konkreetne küsimus, mida ma tahaksin teile esitada. Te rääkisite põhjenduspunktis nelikümmend kaks ja ühenduse rahastamisest, mis ei toeta tootmise üleviimist ja et äh, kaasfinantseeritud investeeringud peavad säilida, tuleb säilida viie aasta jooksul. kas on ka mingit kontrollmehhanismi, et veenduda, et pärast seda, kui rahad on eraldatud, et see konkreetne äriühing ei koonda töötajaid teises liikmesriikides, kahekümne kuues liikmesriigis, kas on mingit kontrollmehhanismi ja kui avastatakse selline rikkumine, millised on tagajärjed? tänan küsimuse eest, volinik, palun härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma võin öelda, et on olemas sellised seiremehhanismid, jälgimine toimub, kuna Euroopa Sotsiaalfond tegutseb kõikides liikmesriikides ja äh, ESF-i esindused on omavahel ühenduses, seetõttu on võimalik samaaegselt jälgida seda, mis toimub liikmesriikides ja kui avastatakse mingisugused kõrvalekaldumised, reeglitest, siis on võimalik vastavad teaded ka teistele edastada ja vajadusel äh, rakendada ka parandusmeetmeid. tänan, volinik. ma arvan, et härra Sikerski ei ole kojas kohal ja sel põhjusel tema küsimus langeb ära. ja me täname teid, volinik, äh, täna õhtul antud vastuste eest ja teie kohaloleku eest ja me palume nüüd härra Oettingeri asuda ettepoole. suur tänu teile. esimene küsimus härra Oettingerile on küsimus number kakskümmend neli, mille on esitanud härra Tarabella palun, härra volinik, teil on sõna. küsi-, on tegemist äh, küsimusega äh, null neli null neli. kui me vaatame energiahindasid ja nende pidevat kasvu ja analüüsime praegust olukorda, siis ma arvan, et tegelikult on mitmeid põhjuseid sellele hinnatõusule. Euroopa konkurentsiseaduse raames on võetud juba mitmeid meetmeid, vähemasti Saksamaal, et tagada samuti on võtnud meetmeid äh, Rootsi firma, mis tegeleb ühendustega, nii et ma arvan, et kõikidel nendel asjadel on teatav mõju Euroopa energiahindadele. mul õnnestus eh, hiljuti rõhutada ka seda, et energia tarnijad peavad klientide huvisid väga oluliseks ning me püüame teha kõik selleks, et hinnad oleksid läbipaistvad, nende kujunemine oleks näha ning kedagi ei diskrimineeritaks. ma arvan, et liikmesriikide ülesanne on oma liikmesriigis panna paika täpne hinnapoliitika hindade määramise struktuurid samuti võrdlusalused parimad tavad ja nii edasi seda on arutatud ka kodanike energiafoorumil me otsime pidevalt parimaid tavasid hindade määramiseks ja üldiselt on kogu aeg olemas ülevaade selles vallas toimuvast. energiapaketis on uued sätted, mis puudutavad elektri voolumõõtjate kontrollimist ning hindade arvutamist ja tarbimise ja tarbijahindade arvutamist. me liigume tarbija energiaharta suunas, selle kallal oleme me juba viimased kolm aastat tööd teinud ja loonud mitmeid direktiive, riiklikke rakendusmeetmeid, paljud nendest on juba eh, liikmesriigiti kohustuslikud ja me töötame selle teemaga jätkuvalt edasi. suur tänu Äh, ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et kell pool üheksa me peame lõpetama oma istungi. ja seetõttu võib-olla härra Tarabella, proua Tikau, härra Tšuntise ja äh, härra Jakolino küsimused jõuame me võtta, aga ma arvan, et me ilmselt rohkematele küsimustele selles äh, plokis ei suuda vastata, niisiis kõigepealt täiendav küsimus härra Tarabellalt. suur tänu muide, ka Belgias on elektri, elektrienergia hinnad väga kõikuvad ja muide, meil on väga palju probleeme, probleeme ala, mis tekkisid liberaliseerimisest alates äh, muide, eh, eh, Belgias väljendati muret konkurentsi üle energiaturul, seetõttu oleks vaja tarbijahartat, nii nagu te rääkisite, sellest räägiti juba kolm aastat tagasi, selleks et liberaliseerimine ei oleks mitte lihtsalt igasugustele turumoonutustele eh, võimaluse andjaks, vaid aitaks tarbijaid, seetõttu palun teid tarbijaharta valmimisega kiirustada suur tänu, proua Tikao nüüd. pool minutit. aitäh, härra president, härra volinik. ma tahaksin viidata läbipaistvatele energiaarvetele just koduse tarbimise osas ja sellega seoses tahaksin küsida, kas teil on plaanis luua ühtne raamistik kirjalik, mis sisaldab mõningat, mõningaid soovitusi äh, vähemalt minimaalse info osas, mida see energiaarve peaks sisaldama, niimoodi, et tarbijatel oleks neid lihtne lugeda, et nad oleksid küllalt selged. ja nüüd palun härra Obermeier, kolmkümmend sekundit küsimuseks. härra president härra volinik, see on suurepärane, et te soovite tegeleda läbipaistvusega e-, e-, elektriarvete osas, sellepärast et ilma läbipaistvuseta ei ole ka tervet konkurentsi ja kui ei ole tervet konkurentsi, ei ole tarbijad rahul, aga väga paljud maagaasi e, tarnijad ei soovi oma kogu võimsust kättesaadavaks teha, nad ei lase kasutada oma kõiki jaotusvõrke. kas te saaksite midagi teha selleks, et oleks parem juurdepääs jaotusvõrku? palun, härra volinik. Need küsimused, mis just äsja esitati, juhivad selgelt tähelepanu sellele, et me ei ole Eh, energiaturu liberaliseerimisega veel lõpule jõudnud. liberaliseerimisel on mõtet ainult siis, kui meil on olemas äh, aus konkurents ja läbipaistvus ning samuti võrgustike ehitamise võimalused, nii et energiat oleks võimalik tarbida tootmispunktist tarbimispunkti ja selles suunas me ju praegu liigume. on terve hulk menetlusi, mis näitavad liikmesriikidele ära, kus kohas nad ei ole veel äh, seadusandlust õieti rakendanud. nüüd teine siseturupakett, me loodame, et see saab üsna varsti paika, me loodame üsna varsti selles paketis paika pandud eesmärgid täita ja loodame, et järgmiseks kevadeks on kõik liikmesriigid sealmaal, et nad saavad meile öelda, millal nad on valmis energiapaketi üle võtma. siin me viitame ka viidati ka sellele, et mõningaid jaotusvõrke ei kasutata nende täies võimsuses, ehk siis osad inimesed seetõttu jäävad ühtsest energiavõrgust välja. selles küsimuses on meil tarvis täiendavat informatsiooni ja kui mingisugused probleemid tekivad, siis me püüame tagada selle, et kõikisel, kõikidel oleks juurdepääs jaotusvõrkudele ühtedel ja samadel tingimustel, see on üks meie põhieesmärke. gaasisektoris on veel võimalik olukorda palju paremaks teha, aga ma arvan, et et ühtse turu kontekstis õnnestub meil lõpuks hõlmata kõik ettevõtjad, nii gaasi kui elektri tarnijad. me oleme küll neile juba mitmeid loenguid pidanud, aga me ei saa siiski päris kindlad olla, et kõik tarnijad tegutsevad täpselt nii, nagu vaja. nüüd läbipaistvus ja arvete esitamine, jah, elektriarved, energiaarved peavad olema läbipaistvad, see on liikmesriikide pädevuses. oluline on tarbijatele info andmine ning samuti äh, koduste voolumõõtjate lugemine ja nende tehnilised äh, küsimused, neid on tarvis pidevalt jälgida, peab olema korrapärane järelevalve majapidamiste voolumõõtjate osas, sellepärast et kõik see on oluline energiasektori ühtse turu saavutamiseks. suur tänu, härra volinik ja nüüd me liigume edasi proua Tikau küsimuse juurde, see on küsimus number kakskümmend viis ning puudutab piirkondlikku koostööd energia valdkonnas. kas härra volinik on valmis, palun, härra volinik, teil on sõna. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma näen, et teile pakub huvi arukate energiavõrkude arendamine. väga hea, et te olete sellest huvitatud, teie entusiasm teeb meile rõõmu. praegu on veel suhteliselt vähe arukaid elektrivõrkusid ning seetõttu me ei oska sellele väga hästi vastata, kogu seda küsimust tuleb väga hoolikalt jälgida, kaks aastat tagasi viis komisjon läbi uuringu, mis tõestas, et et arukate võrkude kasutamine tegelikult vähendab esmast energiatarvet Euroopa Liidus ning võimaldab ka kokku hoida. lisaks sellele tagab see parema turu turvalisuse, samuti on võimalik arukaid võrkusid paremini jälgida ning vähendada äh, võrk vähendada erekt-, elektrivarude raiskamist ja lisaks kõigele saavad ka tarbijad oma majapidamistes paremini oma energia tarbimisel silma peal hoida. aga kõige selle võimaldamiseks on meil tarvis nii era- kui riiklikke investeeringuid, mõned liikmesriigid on juba teinud mõned eh, sammud arukate võrkude loomise suunas, näiteks Rootsi ja Itaalia Äh, nende tarbijatest juba tervel hulgal on niinimetatud arukad voolumõõtjad, sedasama on ka natukene Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal ning me loodame, et arukate voolumõõtjate rakendamine muutub piiriüleseks, samuti kavatseme me kaasata selle uude direktiivi. novembris paneme paika töörühma mis hakkab tegelema arukate võrkudega seal on ühendatud nii tarnijate kui tarbijate huvirühmad kes hakkavad käsitlema selle nende kasutamist ning kõike muud sellega seonduvat samuti täiendavaid tehnilisi standardeid mis tuleb nende jaoks välja töötada järgmisel aastal on suure tõenäosusega meil selle töörühma töö tulemused olemas ja siis me ka avaldame need euroopa parlamendis nüüd, mis puudutab piirkondlikud koostööd energiavaldkonnas, siis see hõlmab mitmeid eesmärke, see ei ole mitte ainult arukate võrkude kasutamine, see hõlmab ka seadusandjate kaasamist ele, elektri tarbimist, piirkondlik, elektri tarnimist piirkondlike jaotusvõrkude abil, samuti piirkondlikku finantseerimist, piirkondlikke toetusi ning äh, koostööd regulatiivorganite vahel ning see regulatiivorgan al- alustab tööd järgmisel kevadel kokkuvõttes soovib soovime me piirkondliku koostöö raamis tagada selle, et meie eesmärgid energia vallas ei jääks mitte ainult Euroopa Liidu piiridesse, vaid ulataksid ka sealt väljapoole. ja nüüd palun proua Tikka. suur tänu, härra volinik. ma tahaksin küsida veel ühte asja sellepärast et arukad jaotusvõrgud annaksid väga suure panuse energiatõhususse. Nad võimaldaksid meil kindlaks määrata energia tarbimise piirkonnad, või siis samuti energia infrastruktuuride vähesuse ning seetõttu ma tahaksin küsida, kas teil on ka plaanis sellesse valdkonda investeerida, ma mõtlen keskpikas perspektiivis ja tulevase finantsperspektiivi raames. suur tänu ja härra volinik, teil on. nagu te teate, meil on see parlamendi heaks kiidetud kindel plaan eh, mis sisaldab ka rahastamiskava. järgnevatel nädalal peab komisjon nüüd otsuse tegema, kõigepealt arvestades vahekokkuvõtteid, kuhu hakata investeerima, kus eelarvest raha võtta ja jällegi peame me konsulteerima parlamendiga, aga üldisemalt kõneldes on vaja kõigi, kõigi kolleegiumi liikmetega need plaanid läbi rääkida, rääkida, meil on ette nähtud ka sihtotstarbelised eraldised. igal rahastamisvahendil on oma väärtus, kui nad on näidanud, et äh, nad on tulemusi andnud, siis tuleb nendega jätkata, tuleb investeerida infrastruktuuri, aga ka kohalikul tasandil investeerida aga energiasäästmisse tuleb samuti investeerida ehitiste isoleerimisega. ja nüüd on meil järgmine küsimus härra Tšuntiselt, number kakskümmend kuus ja ilmselt jõuame me ka härra Jakolino küs-, küsimuseni, aga ilmselt järgmised või nendele järgnevad küsimused saavad kirjaliku vastuse. vabandan kolleegide ees, kes ootavad et nad saaksid sõnajärje. täna peame lõpetama, aga palun, volinik, läheme edasi numbriga kakskümmend kuus. küsimus puudutab Kreeka energiasektorit ja selle restruktureerimist võime oletada, et turu avanemine konkur-, konkurentsile tagab selle, et ressursse jagatakse adekvaatsemalt, äh, tagatakse ka töökohtade säilimine ja kõik see mõjutab ka teisi majandussektoreid Kreekas. loomulikult tuleb nüüd otsustada, kuidas energiasektorit Euroopa õigusruumis ja energia ühisturul kõige paremini ümber organiseerida. omandisuhete läbivaatamine ja võrguettevõtete eraldamine tootjatest et teenib konkurentsi huve, aga eelarve seisukohast peab nüüd Kreeka ise otsustama, kas ta tahab täielikult liberali-, äh, liberaliseerida elektritootmist või osaliselt, muidugi räägitakse siin teeelektrijaamade müügist, see kindlasti on oluline nii tulu teenimise kui ka konkurentsi seisukohast, aga Kreeka riik peab ise otsustama, kuidas ta edasi tegutseb. seda tuleb teha muidugi vastavalt Euroopa õigustikule, tuleb ära kasutada ka era- ja riigisektori koostöö, tööd, see puudutab eelkõige pruunsoe tootmist. tahaksin öelda, et Kreeka on oma, oma tegevuses teistest maha jäänud, samuti peab ta endale võetud kohustusi täitma, aga samas peab tunnistama, et praegune dialoog Kreeka, Kreekaga on väga hea ja finantsseisukohast Kreeka on valmis oma kohustusi täitma seega me tahame, et meie suhted Kreekaga oleksid rajatud partnerlusele. paljudel puhkudel ei ole arvestatud Kreekas erastamisel ja elektri tootmisel tegelikke hindu. nüüd püütakse ratsionaliseerida hindu, nii et tootja oleks huvitatud tootmisest ja samas elektritariifid on praegusel hetkel väga madalad. sellepärast, et kasutatakse kohalikku pruunsütt ja kivisööl töötavaid äh, elektrijaamu ning hüdroelektrijaamu ja majanduskriisi tõttu on ka vähenenud nõudmine. järgmisel aastal on oodata ilmselt su suurenevat gaasitarbimist, kütusehindade tõusu ja hüdroenergia võimekus väheneb, sellepärast et tavapäraste sademete hulk on vähenenud. kõik need tegurid mõjutavad äh, Kreeka olukorda, kuid ei sõltu turu liberaliseerimisest. soovitame muidugi, et hinna, hinnatõus oleks nii väike kui võimalik. suur tänu, Hadži Georgiou, Podimata ja Papa-Nikolau on järgmised kõnelejad, palun suur tänu. Kreeka Euroopa Liit ja Valuutafond on teenusemõistmise memorandumi allkirjastanud, seal öeldakse, et tuleb tagada elektrienergia hindade ratsionaliseerimine aastaks kaks tuhat kolmteist iseäranis hulgimüügisektoris vahepeal on elektrihinnad tõusnud just eratarbijaile. kuidas siis nüüd aitab see kaasa Kreeka, Kreeka kriisist väljumisele? Pauline Kreen ütles, et inflatsioon Kreekas on viis koma kuus protsenti aga kuidas äh, saaks seoses inflatsiooniga neid küsimusi lahendada? suur tänu, proua Podimata, pool minutit. suur tänu. viitan teie sõnavõtus mainitud äh, omandisuhete eristamisel ja e-, energiasektoris äh, kuidas see on toimunud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kas riigid ei ole mitte vabad otsustama, millist äh, majandusmudelit rakendada? suur tänu ja nüüd härra Papa-Nikolau. suur tänu mulle tundub, et väga oluline on kogu selle küsimuse valguses vaadata ka, kui palju on kasumit teenitud. aga enne, kui komisjon oma ettepanekutega välja tuleb, kas on üldse uurimusi läbi viidud selle kohta, milline ettepanek oleks erastamise puhul kõige parem selleks, et säilitada ettevõtete kasumimarginaal ja ka töökohad? palun, härra volinik, teil on nüüd sõna vastuseks. ma olen jälginud Kreeka arenguid suure huviga. mul, ma austan Kreeka valist-, valitsust väga, valitsus püüab äh, raskest olukorrast välja tulla võttes kaugeleulatuvaid meetmeid, organiseerides kokkuhoidu, reforme juhtides ja ehm, seda tehakse rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöös, ka Euroopa Liiduga koostöös, on suured, püütakse vähendada defitsiiti, eelarvet kontrolli all hoida muidugi meie näeme üldpilti. aga selge on see, et me ei saa siseturu reeglitele mingisuguse moratooriumi kehtestada ning peatada siseturu arengu mõneks aastaks. minu kohustus on siseturu eest vastutada, see tähendab seda, et eh, me nõuame erastamisplaane, me soovime monopolidest lahti saada, me tahame tarbija positsioone tugevdada muide, need reeglid on palju vanemad kui minu, minu äh, töö selles, selles komisjonis. sama puudutab ka mõtet energiajaotussüsteemid tootmisest lahti siduda. mina tegelen äh, turumeetmete ja tur-, turu arengute jälgimisega ja ma usun, et Kreekas on kindlasti veel valitsusel arenguruumi just äh, sellest viimasest aspektist lähtudes. jaotusvõrgud tuleb müüa, aga me ei sunni Kreeka valitsust seda tegema, me nõuame lihtsalt läbipaistvust, sest me teame, et, et jaotusvõrgude omanikud saavad olema turuosalised nagu teisedki, informatsioon peab olema läbipaistev, kõik, kes soovivad selles valdkonnas äh, tegutseda, peavad selle võimaluse saadma, et oleks piisavalt konkurentsi ning Euroopa Liit toimib äh, ikkagi selle nimel, et, et Kreeka huvid oleksid kaitstud ja samas tagatud ka äh, ühise energiaturu huvid. ja nüüd küsimus kakskümmend seitse härra Jakolinalt. see on viimane küsimus sellele volinikule täna, see puudutab Vahemere nafta puurimist. number kakskümmend seitse, palun, volinik. volinik, palun, kui te olete valmis vastama. president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad see teema on minu päevakorras väga tähtsal kohal, seitsmendal juulil täiskogul me rääkisime viiest valdkonnast, kus me peame tegutsema ja kui me räägime Euroopas äh, nafta puurimisest avamerel ja lähipiirkondades, on meie soov tagada kõige kõrgem ohutuse tase. ja me kaalume meetmeid, mis võivad olla vajalikud ja kõige asjakohasemad. me vaatame läbi, millised on kontrollivahendid, et tagada Euroopa Liidu siseselt kõige kõrgemad ohutusnormide täitmine ja seda tihedas koostöös riiklike regulatiivorganite vahel liikmesriikides, kellel hetkel on pädevus inspekteerimise läbiviimiseks ning reeglite täitmise kontrollimise üle. me tahame tagada selle, et liikmesriigid kohaldavad ühtseid reegleid kõikjal Euroopas. kui me räägime äh, avamere naftapuurimise loa andmisest, siis praegu see kuulub liikmesriikide pädevusse ja kui me räägime avamere tegutsemisest, me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult. ja kui me äh, aimame mingit ohtu, siis me peaksime edasi lükkama lubade väljaandmist, eriti äh, äärmuslikes oludes. mõningad Euroopa Liidu liikmed, sealhulgas Itaalia, on otsustanud, et nad peavad kinni taolisest ennetavast lähenemisest ja komisjon võtab tarvitusel meetmed selleks, et ka rahvusvaheliselt oleks ohutus tagatud. mis puudutab Euroopa Liidu territooriume ja konkreetsemalt Vahemere piirkonda, siis see on meie ühine huvi kaitsta Vahemere piirkonna keskkonda ja vett sest vastasel juhul äh, võivad tekkida hävitavad tagajärjed meie Vahemere lõunakaldale. me oleme olnud äh, ühenduses Alžeeria ja Liibüa vastavate ministeeriumide esindajatega ja oleme välja pakkunud koostöövõimalused selles valdkonnas. Vahemeri on meie ühine meri ja komisjoni eesmärk on anda, äh, välja pakkuda rahvusvahelised ohutusnormid, me oleme ühenduses vastavate USA ametkondadega ja seda küsimust on arutatud ka USA kongressis. Euroopa Liidu eeskirjad peaksid olema selged ka vastutuse osas ja selles osas on veel väga palju ära teha. näiteks seda, kuidas täidetakse keskkonnaõigust, äh, kuidas kaitstakse bioloogilist mitmekesisust ja liikide mitmekesisust, kuidas hoitakse ära kahjustav mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja meil aasta lõpuks töötame välja ka vastavad sanktsioonid ja vajadusel äh, pakume välja ka täiendavaid õigusakte. kui me räägime toimimisjuhendist äh, Vahemere jaoks, me mõtleme selle all seda, et liikmesriigid peavad kindlustama äh, et vastavad ministeeriumid rakendavad kõiki meetmeid turvalisuse tagamiseks, et ennetus oleks kõrgemal tasemel ja et meie hädaolukordade kavad äh, tuleksid toime ka katastroofidega, mitte ainult Euroopa vetes, vaid ka naaberriikide vetes. Äh, me peame läbi vaatama ka äh, loa väljaandmise menetluse ja ka Äh, puurijate tehniliste tingimust, esitatud tehnilised tingimused ja oluline on läbi vaadata ka seda, kas äh, need ettevõtted omavad vajalikke finantsvahendeid, et nad suudavad toime tulla ka kõige mustema stsenaariumi tingimustes oma ülesannetega, et neil on ka kindlustus olemas. paari nädala pärast komisjon avaldab oma teatise äh, gaasi ja nafta puurimise kohta avamerel ja meie eesmärk on tagada kõige kõrgemal tasemel äh, keskkonnaohutus ja ohutus Euroopa kodanikele. ja me esitame selle teatise ka EITRE komisjonile, kus toimub selle põhjalikum arutelu. suur tänu. suur tänu, volinik. härra Jakolino on sõnasoov, härra Rubik ja proua Morganaite Mikuliene. härra Jakolino, palun tänan, president, suur tänu, et te andsite mulle kõneaega ja ma tänan ka volinikku. üks äh, detail, kui me räägime komisjonipoolsetest garantiidest, äh, me võtsime hea meelega teadmiseks, et komisjon nendele mõelnud, kuid kas komisjon ei arva, et on võimalik rakendada täiendavaid meetmeid äh, suhetes Liibüa ametivõimudega, me rääkisime moratooriumi võimalusest, kas see ei oleks võimalik muuta tegelikkuseks, kas seda ei ole võimalik läbi viia Vahemere tegevuskava raames, et paremini kooskõlastada meie tegevust, et see oleks otsustavama tähtsusega. härra Rubik, palun. suur tänu, president, volinik. millised rahvusvahelised vahendid on meie käsutuses? et äh, ka ülemaailmselt me saaksime tagada võrdsed võimalused konkurentsieeskirjades kinnipidamise ja riskide maandamise. väga paljudel juhtudel me ei ole suutnud enam vajalikke struktuure luua. ma räägin tõhusatest ja kiiretest meetmetest, ka loa andmise korrast Äh, mida tuleb muuta selleks, et tagada vajalik turvalisuse tase. Äh, proua Morgunaite Mikulenjene ja president vabandab, et ei suuda nime õigesti hääldada ja vabandab ka seda, et tema küsimust ei saa täielikult vastata, kuid tal on võimalus esitada täiendav küsimus. Äh, tänan, president mul ei ole piisavalt aega oma küsimuse esitamiseks, kuid praegu arutusel olev teema pakub ka minule huvi. ma tervitan komisjonipoolset algatust ja jõupingutusi äh, täiendada ja tugevdada meie õiguslikku süsteemi keskkonna valdkonnas ja konkreetsemalt nafta puurimise osas. minu küsimus on üsna sarnane äh, küsimusele Vahemere piirkonna kohta. minu küsimus puudutab Läänemerd ja äh, seost äh, kolmandate riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu. ma tean, et kuidas me peaksime korraldama oma suhted kolmandate riikidega? volinik, sõna on teil kõigepealt Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil me peame kohaldama kõige kõrgemaid rahvusvahelisi norme ja standardeid. Ühendkuningriigis on juba kasutusele võetud äh, kõrged standardid, on piisav know-how äh, suhetes partnerriigi Norraga ja seetõttu minu ettepanek on ka teistel liikmesriikidel kehtestada kõrgemad standardid tegevusohutuse, äh, loa andmise, hädaolukordade kavade, töötajate täiendkoolituse kohta. ja need peaksid olema üleeuroopaliselt siduvad standardid. teiseks, kui me räägime meie kontaktidest välisriikidega energeetika valdkonnas, Eh, siis eh, siin on veel väga palju vaja ära teha. mis puudutab aga Liibüat ja ka Balti mere piirkonda ja nende suhteid partnerriikidega nagu Venemaa, eh, need on olulised küsimused. kolmandaks, me peame survestama ka Euroopas tegutsevad ettevõtjaid, näiteks Total ja British Petroleumi et nad ka Euroopa Liidu suveräänse territoriaalvetel rakendaks kõrgemaid ohutusstandardeid, nii nagu kõikidel teistel meredel, nii tehnikatehnoloogiaga kulude osas ja need standardid peaksid kehtima ka Liibüale. Liibüa ei tohiks kasutada dumpinguid ja Euroopa äriühingud, kes tegutsevad rahvusvahelises mastaabis, peaksid seda mõistma. me peame tagama selle, et Euroopa ettevõtjad rakendaksid ka tehnilised standardid, mis kehtivad Euroopa Liidus äh, ka mujal ja nii Vahemere piirkonnas kui ka mujal. suur tänu, volinik, väga selgete ja põhjalike vastuste eest küsimustele ma vabandan küsimuse esitajatele küsimusele kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend üks, need saavad kirjaliku vastuse, nagu ma algul ütlesin, meil on teatud ajasurve tekkinud ja nüüd me jõudsime proua Gögen-Kinnile esitatud küsimuste juurde ja me alustame küsimusega number kolmkümmend kolm, mille esitaja on härra Tsukalas ja kui volinik on oma kohale istunud, saab ta hakata vastata sellele küsimusele ja ma loodan, et meil õnnestub läbi võtta küsimused kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend viis vähemalt. ja siis vaatame, kuidas edasi läheb. palun, proua volinik. suur tänu härra president, selle aasta aprillis võeti vastu komisjonis teadusuuringute rahastamist programmide lihtsustamise teade. me vaatasime läbi ka Euroopa Liidu teadusuuringute õigusliku aluse ning riskide võtmise ja riskide vältimise üks punkt, mida tahtsime veel arutada teiste institutsioonide ja sidusrühmadega, on tulemustepõhine lähenemine, sest et kui me võtame kasutusele niisuguse lähenemise ja anname mingi paušaalsumma, siis ei ole tarvis nii palju detailseid arveid esitada kusjuures komisjon on siiski seisukohal, et sellel lähenemisel on omad vead, näiteks väga pikad, pikad läbirääkimise perioodid ja ka see, et erinevad sidusrühmad mõistavad seda erinevalt. me oleme, me peame seetõttu seda küsimust väga põhjalikult äh, uurima, enne kui võtame lõpliku otsuse. seitsmenda raamprogrammi on ette nähtud kolmsada nelikümmend päeva, mis on seitse päeva vähem kui kuuenda raamprogrammi puhul. püüdes luua Euroopa teadusuuringute ala, püüame me hõlbustada haldust Euroopa ja liikmesriikide teadusvaldkondade vahel, see on pikaajaline, pikaajaline protseduur ning nii raamprogramm kuus kui seitse annavad sellele oma panuse. täiendav täiendav rahastamisvahend loodi samuti selles valdkonnas hiljuti. E-, esmane analüüs näitab, et Euroopa Teadusuuringute äh, Nõukogu poolt paika pandud projektide valimise meetod võiks töötada alates juba üheksakümne neljandast aastast on Marie Curie äh, Actions võimaldanud finantseerida üsna palju teadusuuringuid Euroopa Liidus umbes viiskümmend tuhat äh, teadus, viitekümmet tuhandet teadusuuringut, sealhulgas doktorikraadi taotlemist nii era- kui avalikus sektoris ning üksiti aidanud ka kaasa töökohtade loomisele. lõpu, lõpuks on ometi Marie Curie Actions saanud teatava lihtsustamise ning selle käigus pööratakse erilist tähelepanu ajude väljavoolule. suur tänu, proua proua volinik ning kõigepealt saab sõna härra Tsukaalis täiendavaks küsimuseks, siis härra Rubik. suur tänu, ma tahaksin tänada proua voliniku vastuse eest. minu küsimus oli tegelikult suunatud sellele, et juhtida tähelepanu asjaolule, et hoolimata väga kõrgest teadusuuringute arengust oleme me ikkagi Lissaboni eesmärkide täitmisest maha jäänud ja see on tegelikult algusest peale selge olnud. käesoleval aastal on näha, et Aasia riikides on kulut-, kuluta- ja Ühendriikides on kulutatud teadusuuringutele palju rohkem kui Euroopa Liidus. seetõttu ma arvan, et me peame ikkagi oma teadusuuringutesse palju tõsisemalt veel suhtuma. härra Rubik, proua volinik, teadusuuringute rahastamise raamistikku oleme arutanud juba väga kaua aega. praegusel hetkel on arutusel kärped ja ma arvan, et kõik fraktsioonid on, ei ole nõu-, mitte ükski fraktsioon ei ole nõus nende kärbetega. kas me kavatseme läbi rääkida ka veel täiendava finantsraami, raamistiku teadusprojektide jaoks? suur tänu, proua volinik. minu küsimus räägib viieteistkümne protsendi tulude era-, eraldamistest teadusuuringutele peamiselt selleks, et tagada konkurentsivõime eh, ka VKE-dele, sellepärast et tihtipeale VKE-d ei suuda garanteerida oma finantseeringut ega samuti konkureerida suuremate ettevõttega. samuti tahaksin teada, kas te kavatsete teadusuuringute rahastamiseks konkreetse eh, reeglite kogumiku luua, nii et ülikoolidel oleks lihtsam juurdepääs sellistele fondidele? palun, proua volinik, suur tänu, härra president, suur tänu küsimus, küsimusi esitanud parlamendi liikmetele. nii et kui te lubate, siis ma alustan viimasest küsimusest ja ma arvan, et väga oluline on rõhutada poliitilist lähenemist, meil on tarvis institutsioonide vahelist lepingut Euroopa teadusuuringute rahastamiseks ning seetõttu me teemegi parlamendi ITRE ja eelarve kontrolli komisjoniga väga tõsist koostööd, lisaks sellele teeme ka Kontrollikojaga väga suurt koostööd, et me saaksime panna paika sobiva poliitika nendes väga olulistes küsimustes. Need reeglid, mis meie teadusuuringute rahastamist reguleerivad, tulevad väga põhjalikult läbi arutada ja peavad olema väga selged ja läbipaistvad meie programmist rahataotlejad, olgu need siis eraettevõtted, teadusuuringute keskused või õppeasutused, peavad täpselt teadma, kuidas Euroopa rahastamisvahendid toimivad. nii et ma olen täiesti nõus teiega, et seda tuleb lihtsustada, seetõttu meil see lihtsustamispoliitika praegu arutusel ongi komisjonis ja me teeme seda väga põhjalikult, sellepärast et me mõistame, et meil on tarvis veelgi lihtsustada praegu selles valdkonnas kehtivaid poliitikaid, sest kui me neid pro,, nende programmide lihtsustamine on nii minu kui kogu komisjoni jaoks äärmiselt tähtis prioriteet ning me töötame koostöös parlamendiga väga otsusekindlalt eesmärgiga saavutada nende rahastamisvahendite lihtsustamine ning see küsimus ei hõlma mitte ainult praegust komisjoni, vaid ka eelmine komisjon tegeles sellega ja sellele küsimusele antav vastus peab olema väga kõike hõlmav, ma tean, millised on üldised tunded parlamendis selles küsimuses, kus kohast tuleb rahastamine, aga projekt on olemas, meil on olemas täiesti läbimurdeprojekt, mis toob kaasa mitte ainult Euroopale, vaid kogu maailmale müstilisi, fantastilisi tulemusi, juhul kui ta on edukas. see on projekt, milles me teeme koostööd rahvusvaheliste partneritega, nii et me töötame oma rahvusvaheliste partneritega väga väga sidusalt, väga tõhusalt, väga väga sügavuti minnes, et me saaksime selle projekti ellu viia ja ma tänan teid toetuse eest. aitäh, proua volinik, ma ütlesin juba alguses, et meil on siin teatavad teatavad ajalised piirangud, nii et äh, ma vabandan, härra Kelly, me ei jõua vastata küsimusele kolmkümmend kuus ega samuti mitte küsimustele kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend ja nelikümmend üks, sellepärast et kaheksa viisteist esitame küsimuse härra Haanile. nüüd aga järgmine küsimus number kolmkümmend neli, mille on esitanud härra Papa-Nikolau ja palun, proua volinik, teil on sõna. härra president, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on töötatud välja tagamaks jätkusuutlik areng ning Euroopa teadusuuringutel ja teadusnõukogul on väga oluline osa selles. seetõttu me peame pöörama tähelepanu kõikidele, kõik, kõikidele lülidele selles arengus ning muutma teadusareng, teadusavastuste tulemused toodeteks, mida soovivad osta kõik inimesed kogu maailmas. esimene küsimus, millele tuleks siin vastata, on meie teadusbaasi tugevdamine ja täpselt seda Euroopa Teadusnõukogu ka tööb, teeb. väga lühikese ajaga on Euroopa Teadusnõukogu saanud maailma tasemel tunnustuse, teda peetakse maailma tasemel teadusasutuseks. kahe tuhande üheksanda aasta juulis toimunud väga põhjaliku ekspertide paneeli uuringu tulemusega. kahe tuhande kaheksanda aasta teisel, teises pooles juba näitas Euroopa Teadusnõukogu väga suurepäraseid tulemusi, näiteks näiteks luu asendusmaterjalide küsimuses, millega tegeleti Londoni kuninglikus akadeemias ning see oli täiesti uus tase luuhaiguste ravimisel, siis Frankfurdi ülikoolis tehti suurepäraseid avastusi verealaste uuringute valdkonnas need kõik on olnud äärmiselt äärmiselt suurepärased avastused nii et euroopa teadusnõukogu on teinud juba on juba ennast tõestanud ning lõpetuseks mis ei ole küll sugugi vähetähtis on euroopa teadusnõukogu ka võrdlusaluseks rahvuslikele riiklikele teadus teadusasutustele näiteks prantsusmaa poola portugal ning rootsi pannes paika maailmatasemelised võrdlusalused tõstab euroopa teadusnõukogu euroopa tipptasemel teadusuuringut teadusuuringute atraktiivsust kogu maailmas suur tänu ja härra papanikolaul on täiendav küsimus suur tänu proua volinik, teie vastuse eest. ma arvan, et loomulikult teadusuuringud on innovatsiooniga väga seotud ning innovatsioon jällegi on arengu vältimatuks tingimuseks. Te viitasite Londonile, Rootsile. kui ma õigesti aru sain, siis nimetasite ka Portugali kas teil on lisaks Portugalile ka täi- veel täiendavat infot Lõuna-Euroopa kohta, kuidas lisaks Portugalile kasutatakse teadusuuringute valdkonnas Euroopa ühenduste abi Lõuna-Euroopas, sest praegusel hetkel need riigid ei ole väga palju, väga arenenud oma majanduselt, just näiteks Hispaania, Kreeka, proua volinik, kas te oleksite valmis vastama? kahjuks ei ole mul konkreetset infot Lõuna-Euroopa riikide kohta, küll aga tahaksin öelda, et Euroopa Teadusnõukogu reageerib temale esitatud avaldustele ainult äh, teaduse taseme alusel, teda ei huvita, missugusest riigist tuleb taotlus, missugusest teaduskesku-, keskusest, tema, ta annab grante ainult äh, teadusliku atraktiivsuse seisukohast lähtudes ning seetõttu ongi nad mu muutunud rahvusvaheliselt niivõrd tunnustatuks, nende reputatsioon rahvusvaheliselt on suurepärane, sellepärast et on teada, et nad teevad oma otsuseid ainult te teaduse taseme järgi otsustas, otsustades. Euroopa Teadusnõukogu minu arvates peaks jätkuvalt tegema koostööd Euroopa ettevõtetega. järgmisel aastal annab teadusnõukogu välja rahast, rahastamise täiendava lähenemise, mis võimaldab kiiremini, mis võimaldab kiiremini testida ja rahastada projekte. niisiis on täiesti selge, et me peame Euroopa Teadusnõukogu jätkuvalt innustama olema katalüsaatoriks kogu maailmas teaduse rahastamisele. samuti on väga huvitav näha, et väga paljud liikmesriigid on hakanud tõsist huvi tundma Euroopa Teadusnõukogu kontseptsiooni vastu ning mõt-, mõtlema, et võib-olla oleks võimalik ka omas liikmesriigis niisugune nõukogu luua. suur tänu ja nüüd ma jõuan küsimuseni kolmkümmend viis, Pat the Cope Gallaghan, see küsimus puudutab VKE-de osalemist Euroopa Liidu teadusuuringute programmides. ning kui proua volinik on valmis, siis tal on see komisjon soovib VKE-de osalust teadusprogrammides Euroopa Liidus suurendada ning äh, tuua nende tööviljad ka turule see tuleneb ka meie mandaadist, kõigepealt komisjon on otsustanud teadusprogrammide toetuse te teha nii lihtsaks ja kätteva-, kättesaadavaks VKE-dele kui võimalik. muidugi tuleb tagada usaldusväärne finantsjuhtimine, selle eesmärgiga on võetud mitmeid samme juba, vähem eksante kontrolle ja, ja garantiimeetmeid ning äh, Ehm, samas peab ütlema, et palju rohkem on vaja ära teha. komisjon soovib lihtsustada protsesse, ettepanek saadeti kahekümne üheksandal aprillil käesoleval aastal ka parlamendile ja nõukogule. meil on äh, tehtud ettepanekuid äh, nii pikemaajaliste kui lühiajaliste meetmete võtmiseks ning samuti selleks, et äh, VKE-de juhtide palku toetada, kui vaja, töötatakse välja uus äh, raamistik. seitsmendas äh, raamprogrammis, mis avaldati kahekümnendal juulil, äh, on mitmed VKE-de meetmed, samuti sihtotstarb-, kaasa arvatud sihtotstarbelised meetmed ette nähtud. soovime kuni viisteist protsenti või rohkemgi ähm, katta VKE-de teadusfinantside vajadustest, kolmandaks meil on veel üks toetav meede, nimelt ühisprogrammid koos Eurekaga, kakskümmend seitse liikmesriiki, kuus assotsieerunud riik, eh, riiki on ühinenud selle programmiga ning Enterprise Europe võrgustik, mis loodi kahe tuhande kaheksandal aastal konkurentsi- ja innovatsiooniprogrammi raames. Mm, see programm on ette nähtud julgustamaks VKE-sid osalema seitsmendas raamprogrammis. väga oluline on ka liikmesriikides kontaktpunktide kindlaks määramine, kelle poole saavad VKE-d pöörduda, et äh, taotleda toetust seitsmendast raamprogrammist, et leida partnereid, et konsulteerida vajaduse korral teiste VKE-dega. samuti on ette nähtud need kontaktprogrammid selleks, et VKE-sid Ähm, ligi tõmmata äh, seitsmendale raamprogrammile. ning lõpuks e-õppe platvorm on välja töötatud just spetsiifiliselt VKE-dele, kahe tuhande üheteistkümnendal äh, aastal tuuakse see välja ning me loodame, et selle kaudu on võimalik ähm, luua kommunikatsioonifoorum ning ka võimalused e-õppeks tasuta suur tänu kõigepealt härra Kaup-Kjalega, härra Kelly samuti. jah, palun, härra Kjaleger. suur tänu põhjaliku vastuse eest volinikule. väikesed ja keskmised ettevõtted on Euroopa majanduse selgroog ja nende toetamine on oluline, kui Euroopa Liit soovib kriisist tulevikus välja tulla. Euroopa kakskümmend kakskümmend on toonud teadusuuringud ja innovatsiooni Euroopa majandusstrateegia keskmesse, aga kas pole oluline ka VKE-de osalust suurendada seitsmenda raamprogrammi kaudu? seetõttu sooviksin ma küsida teilt, proua volinik, mida saab teha Euroopa Komisjon selleks, et toetada seda sektorit? et aidata VKE-sid leida rahastamisvahendeid. suur tänu, härra Krooli ja siis härra Kelly. suur tänu, härra president, suur tänu volinikule vastuse eest. tahaksin kolm punkti välja tuua üheksakümmend protsenti uutest toodetest, mis teadusprogrammides välja töötatakse, tulevad tegelikult VKE-delt, aga kõige suuremad raskused, mis nende ees seisavad, on seotud intellektuaalomandi kaitsega. kas on mingisuguseid äh, plaane, koordineerimist teiste mm, volinikega, et olukorda parandada, teiseks, kui me kvantfüüsika ja, ja andme öö, äh, salvestusi, äh, salvestuse võimalusi vaatame, kas komisjonil on midagi plaanis selles suhtes ette võtta ja nüüd härra Kelly, kõigepealt ma lootsin, et volinik siiski ka minu küsimusele vastab, aga ma äh, lepin olukorraga, asjad lähevad päris kiiresti. Äh, tulemuste saavutamisel on võimalus kiirelt tegutseda nii eh, ja väga äh, oluline on, et te näitaksite ka, et see, mida teie olete teinud, et, et VKE-d, VKE-de teadustegevus ka tulemusi annaks. suur tänu eh, kõigepealt härra Kellekerile, kes andis mulle võimaluse oma esimesel esinemisel siin parlamendis ka oma emakeelt kasutada ja vastata äh, oma emakeeles. kahe tuhande üheksanda aasta juunis vastu võetud plaanid loodetavasti annavad otsuse tegemise protsessi kiirustam-, kiirendamiseks mitmeid võimalusi. kõik see on seotud ka VKE-de võimekuse tõstmise programmiga uute tööprogrammide ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta koostööprogrammide jaoks on olulisi otsuseid juba tehtud, meie otsused peavad julgustama VKE-sid ning nende äh, uuringupartnereid või tööpartnereid osalema äh, raamprogrammis. me jälgime tähelepanelikult, kuidas otsuseid rakendatakse ning meie jõupingutused jätkuvad ka kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avanevad uued võimalused tänu uutele reeglitele, protseduuridele, mis välja töötatakse, mis on kavandatud selleks, et lihtsustada menetlusi VKE-dele ja nendest ma rääkisin just hetk tagasi. mõned, mõnda meedet saab praeguse õig-, õigusraamistiku piires rakendada juba kohe nimelt luua uusi struktuure, saab vanu struktuure parandada. seda saab äh, mitmel moel teha ja Euroopa Komisjon ise äh, praegu uurib võimalusi, kuidas äh, oma eeskirju lihtsustada. nii et aktsepteeritaks näiteks keskmisi kulusid, ja ka raamatupidamisreegleid lihtsustataks. loomulikult oli eh, küsimuse esitajatel ka õigus, kui räägiti suurest arvust uutest toodetest, mis turule tulevad ja, ja tulevad just VKE-de kaudu aga ikkagi me teame, et VKE-de sees seisab palju raskusi, sealhulgas ka probleeme seoses omandiõiguse kaitsega. üks minu kolleegidest on volinik Barnier ja muide, tema tunneb erilist huvi selle valdkonna vastu. teeme tihedat koostööd ja loodame, et et kui oktoobri alguses tuleb meie innovatsioonipoliitika dokument avalikustamisele, siis äh, seal on kindlasti ka tähelepanu pööratud just nendele küsimustele, mis on seotud äh, omandiõigusega andmesalvestamise tehniliste võimas-, võimaluste puhul on vaja veel võ-, äh, tööd teha, on võimalik äh, kindlasti midagi veel ära teha ja uurida, kuidas edasi minna nüüd, kui innovatsioonipoliitika strateegia avaldatakse, siis loodetavasti see on ka üheks tõsiseks katseks esitada komisjoni poolt julgeid rahastamise ettepanekuid ju-, julged ettepanekud, mis äh, tegelevad nende probleemidega otse ja ma loodan, et äh, et tänu sellele äh, poliitilisele dokumendile näevad ka asjaosalised, et komisjon soovib nimetatud küsimusi lahendada. nüüd kiired tulem on kindlasti võimalik innovatsiooni puhul, äh, seda te näete ka meie uue dokumendi avalikustamisel, me oleme luubi alla võtnud nii riskikapitali, mis muide pra-, paljudele väikeettevõtetele peavalu tekitab, aga eh, see puudutab ülikoole, eraettevõtteid, riigiettevõtteid. me oleme rääkinud ka Euroopa Parlamendi liikmetega ja, ja küsinud nende käest, mis selles lipulaeva dokumendis kirjas peab olema, ma usun, et kõigile teie küsimustele on seal midagi mm, vastatud, muidugi äh, kõike me lahendada ei suuda, aga me soovime, äh, soovime eelkõige leida koostööpartnereid, et nende küsimustega edasi tegeleda. suur tänu, proua volinik, teie vastused olid suureks abiks meile ning nüüd läheme edasi küsimustega volinik Haanile. kolmkümmend kuus kuni nelikümmend üks küsimused saavad kirjaliku vastuse. meil on ajapiirangud, me peame lõpetama kell kaheksa kolmkümmend ja esimene küsimus volinik Haanile on number nelikümmend kaks Bernd Posseltilt ja see puudutab Donau piirkonna strateegiat ja euroregioone ja muide kolm küsimust, viisteist minutit ja siis lõpetame, tänan. suur tänu, president. ma olen tänulik selle küsimuse eest mis käsitleb Baieri ja Austria koostöövõimalusi Tšehhi Vabariigiga. see avab suurepärased võimalused sellele piirkonnale, kus elab viis miljonit elanikku ja konkreetsemalt just kultuurilise ja turismipoliitikast mõõtmega tegelemiseks, mis on oluline euroregioonide edendamisel ja etendab olulist rolli Äh, ka Donau strateegia raames. konkreetsemalt sellest strateegiast rääkides, see on oluline, asjakohane ja kui me arutasin seda strateegiat ettevalmistusperioodi käigus, me rääkisime ka selle piirkonna turismist, mida inimesed väga hästi tajuvad. ja rääkides kultuurialasest koostööst, on toimunud huvitavaid arenguid on käivitunud kultuuridevaheline dialoog näiteks. mis puudutab nende piirkondade toetamist, siis eh, konkreetses piirkonnas, eh, kuhu kuuluvad Baierimaa, Austria ja Tšehhi Vabariik, on käivitatud erinevaid koostööprogramme, eh, mille kogumaksumus on nelisada kolmkümmend miljonit ja selleks ajaperioodiks on see summa eraldatud see on huvipakkuv summa nende piirkondade jaoks, on nüüd oluline see raha kõige paremini ära kasutada. ma arvan, et vastava struktuuri loomise idee on tähtis, arvestades seda, et tuleb keskenduda rohkem piiriülesele koostööle. härra Posselt, teil on võimalus esitada täiendav küsimus tänan, volinik, selle suurepärase vastuse eest. vahepeal on, on tulnud uudset infot, et aastal kaks tuhat viisteist saab selles piirkonnas olemas kultuuripealinn ja küsimus on selles, kas euroregioonide kultuurilist mõõdet arendatakse eraldi konkreetselt välja eh, ka euroregioonidest ja võetakse tarvitusvajalikud meetmed. lugupeetud parlamendisadik, loomulikult ma olen täielikult veendunud, et eriti kultuurialase koostöö raames piiriülene äh, koostöö piirkondade vahel on hädavajalik, sest selle piirkonna äh, kultuuripiirkond on suurem kui need territoriaalsed piirkonnad ja halduspiirid ja seetõttu ma igati toetan ja tervitan seda ja kui sellest kujuneb üks võtmetähtsusega küsimus äh, Äh, euroregioonide piirkondlikuks koostööks Doona Moldova piirkonnas ja arvestades kultuuripealinnade äh, võimalust, on meie arvates ta on väga positiivne areng ja õiges suunas. suur tänu, volinik, suur tänu, härra äh, Posselt ja järgmisena küsimus number nelikümmend kolm, esitajaks härra Crowley. tänan, president, lugupeetud parlamendiliige mul on hea meel teile teatada, et paar päeva tagasi komisjon äh, äh, võttis vastu positiivse seisukoha selles küsimuses ja tegi omapoolse ettepaneku nimelt äh, rahalise abi osutamiseks, mis on suurem kui kolmkümmend miljonit eurot tegemist on praegu ettepanekuga, sest nagu te teate, selleks on vaja nüüd saavutada parlamendi heakskiit ja ka nõukogu poolne heakskiit. kuid ma meenutaksin teile kõigepealt seda äh, ajaloolist aasta, esimesed üleujutuskahjud tekkisid äh, novembris kaks tuhat üheksa. see oli suurim kahju, millest teatati. ja taotlus saadeti viimasel hetkel, kahekümne seitsmendal jaanuaril kaks tuhat kümme, vahetult enne tähtaega äh,, sest esitamise tähtaeg oli kümme nädalat äh,, siis esitati täiendava infotaotlus äh, märtsis komisjoni poolt. me saatsime omapoolse vastuse Iiri valitsuse ja viieteistkümnendal juunil saime vastuse Iiri valitsuselt. probleem seisnes selles, et et arvestades selle kahju ulatust, siis piirmäärad riiklike katastroofide hüvitamiseks ei saavutatud ja tekkis küsimus, kas seda on võimalik äh, liigitada kui piirkondlikku katastroofi. selleks oli vaja täiendavaid uuringuid ja hinnanguid teha ja see on nüüd aset leidnud, nagu ma ütlesin Äh, asi lõppenud positiivselt ja neljateistkümnest septembrist on see positiivne seisukoht avaldatud ja meil oli võimalik need uudised edastada et me äh, aitame hüvitada äh, riiklik asutuste poolt tehtud kulutusi selle katastroofi tagajärgede likvideerimiseks ja ja äh, seda tingimusel, kui parlament ja nõukogu kiidab selle plaani heaks. härra Crowley, täiendav küsimus ja seejärel härra Kelly. suur tänu, president, ja ma tahaksin tänada voliniku antud vastuse eest. ma arvan, üks suurimaid raskusi on olnud see, et kahjukulud jätkuvad, nagu te teatavad, toimusid pärast novembri suurületujutust teised ülejutused ja väga paljud äh, ettevõtted ka minu koduriik- äh,, linnas olid sunnitud oma ettevõtted sulgema ja üheksateist ettevõtet ei ole suutnud oma tegevust taastada ega oma uksi avada nende üleujutuskahjude tõttu. võib-olla peaksime mõtlema ka nende korralduskavade peale ja lisaks vahetule rahastamisvõimalusele. tänan, järgmisena härra Kelly ja seejärel ka härra Gallagher. suur tänu, volinik, vastuse eest ja ka selle rahastamislubadusest, vaatamata sellele, et me ei ole saavutanud riiklikku lävendit kas te aga arvaksite, et oleks võimalik selle riikliku lävendi kehtivaid kriteeriumi muuta, sest kõikidel riikidel ühesuguste kriteeriumite kohaldamine äh, võib-olla ei ole kõige õigem, sest on olemas suuri ja väiksemaid riike ja võib-olla oleks vaja erinevaid kriteeriume president, ma tahan tänada volinikku ja tema eelkäijad, kes on teinud tihedat koostööd Iirimaaga, mina asusin nii Brüsselis kui Dublinis ja eriti rahandusministrid, kes peaaegu viimasel tunnil andsid oma positiivse vastuse ja ähm, me hindame seda kolmkümmend miljonit ja ma olen tänulik, et te soovitaksite ka oma kolleegidele, et ilmselt tuleks seda riiklikku lävendit muuta, sest Iirimaa jaoks on see üks miljard ja see on liiga kõrge. volinik. suur tänu nende äh, lahkete sõnade eest. ja ma edastan need tunnustussõnad ka oma assistentidele, kes on teinud äh, kõvasti tööd selle juhtumi kallal. solidaarsusfondile kehtestatud reeglid näevad ette, et äh, lävend peab olema null koma kuus protsenti äh, riiklikust kogutulust ja Iirimaa jaoks hetkel oleks see üheksasada viiskümmend, kolmkümmend viis miljonit eurot, mis tähendab kolme koma viie miljardist katet kahjudena. mis omakorda tähendab seda, et et äh, sellise kahjusid võivad kannatada ka neli-viis suuremat liikmesriiki ja sellel põhjusel komisjon aastal kaks tuhat viis juba tegi ettepaneku äh, viia sisse kohandused Solidaarsusfondi eeskirjadesse ja seda põhiliselt kahes suunas. selleks, et saavutada äh, lävendite äh, harmoneerimine, loobuda riiklikest lävenditest, et meil oleks üks ühine lähenemine erinevatele kategooriatele, riiklikele piirkondlikele katastroofidele. ma ei taha varjata seda asjaolu, et, et keskmiselt meile esitatakse kaks korda rohkem hüvitustaotlusi kahjude hüvitamiseks, kui me suudame äh, rahuldada ja mitte niivõrd finantspõhjustel, vaid seetõttu, et hinnangud mis viiakse läbi, ei võimalda Euroopa Liidu poolset kaasrahastamist kahjude hüvitamiseks. seega eesmärk on äh, välja töötada ühine, ühtne lähenemine ja samuti me tahame kiirendada seda menetluskorda, nagu ka Iirimaa näite puhul oli näha, kulus üheksa kuni kümme kuud positiivse tulemuse saamine ja lisandub veel nädalaid, seega kokkuvõttes ligi aasta kuni need hüvitussummad välja makstakse ja seda seoses asjaoluga, et solidaarsusfond äh, paikneb väljaspool meie üldeelarvet ja kui me räägime kriteeriumeid, kriteeriumitest, mis on katastroof ja mis ei ole, kas on võimalik kriteeriume laiendada, siis meil on võimalik ainult äh, hüvitada looduskatastroofidega tekitatud kahjusid solidaarsusfondist võib-olla me peaksime seda kuidagi täiendama, sest võivad olla ka tehnoloogilised katastroofid. nõukogu tegi need ettepanekud aastal kaks tuhat viis, kuid nüüd on tekkinud täiendavad stiimulid, sest kahjuks on suurenenud katastroofide esinemise sagedus ja seetõttu me praegu valmistame ette muudetud ettepanekud, arvestades viimase aasta, viimase viie aasta kogemusi ja ma loodan, et need liikmesriigid, kes on kasu saanud Euroopa Solidaarsusfondist, nõustuvad solidaarsusfondi reeglite muutmisega, et tulevikus oleks meil nagu laiapõhjalisem solidaarsusfond, mis hõlmaks suuremat valdkonda ja võimaldaks meil kiiremini reageerida. suur tänu, me läheme kiiresti edasi härra Howardi küsimuse juurde ja me palume volinikult väga lühikest vastust, sest viimasele küsimusele antud vastus oli liiga pikk ja me tahame lõpetada oma istungi kahe minuti pärast. jah, lühidalt. Äh, Ühendkuningriigi uus valitsus peab kinni pidama ka äh, kohalikul tasandil kehtestatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide mudelist ja me ei ole veel päris kindlad, milline struktuurid saavad olema. seetõttu ma ei saa teile anda lõplikku vastust teie küsimusele, me peame ära ootama, kuidas uued struktuurid välja arendatakse, kuidas hakkab toimima juhtimine. ja loomulikult äh, on vaja teha ka teatud äh, muudatusi ka vastavates programmides. ma loodan, kuigi ma ei ole kindel, kuid siiski ma loodan, et see ei too kaasa äh, projektide elluviimise äh, hilinemist. Thank you, President, as ever for your great impartiality and support for this. suur tänu, president, ja äh, kuna te toetate seda demokraatlikku protsessi, ma räägin kiiresti. härra volinik, oma küsimuses ma küsisin millised konsultatsioonid on juba aset leidnud komisjoni ja Ühendkuningriigi valitsuse vahel, see on faktidel põhinev küsimus, kas on konsultatsioone aset leidnud või mitte. ja ma arvan, et on õige esitada see küsimus teile. ja kas te selles kojas tunnustate, et struktuurifondide eh, reeglid näevad ette eh, täiendavust ja partnerlust täiendavalt ja et ka nendest äh, tingimustest peetakse kinni uute struktuuride käivitamisel. jah, siiani ei ole veel kontakte loodud ja kaasfinantseerimise küsimus, millele te viitasite, on see, mis jääb kehtima ka tulevikus. suur tänu selle äh, lühida selge vastuse, sellega on infotund äh, komisjonile lõpp lõppenud ja istung jätkub kell üheksa. tänan teid kõiki!